järjestuse selleks mandaadiks. esimesest asepresidendist neljateistkümnendale loen teile ette tulemused. kuussada seitsekümmend kaks häält ja kehtivaid kuussada viiskümmend viis häält ning ähm, hääli anti järgmiselt härra Pitelli, Pitella kolmsada üheksateist, Miguel Angel Martinez kakssada üheksakümmend viis, Anni Podimata kakssada kaheksakümmend üks häält, Alejo Vidal Quadras kakssada kuuskümmend üheksa häält, Georgios Papastamkos kakssada nelikümmend kaheksa, Roberta Angelilli kakssada nelikümmend kuus häält, Otmar Karas kakssada nelikümmend neli, Edward Macmillan Scott, kakssada kolmkümmend üheksa, äh, Isabel Durand, kakssada kolmkümmend kaheksa, härra Aleksander Alvaro, kakssada kolmkümmend viis, Rainer Wieland, kakssada kolmkümmend, Oldrich Vlasak, kakssada kakskümmend kolm ja Tšekk Protasevitš kakssada kuus, Laslo Šuržan sada kaheksakümmend kaheksa häält. kõik kandidaadid on seega valitud ja nad esindavad ähm, presidenti selles järjestuses. nüüd sooviksin küsida, kas äh, keegi nimetatutest ei ole nõus äh, aseesimeheks astuma, juhul kui mitte, siis on kõik valituks kuulutatud ja sooviksin neid õnnitleda. daamid ja härrad, uue juhatuse koosseis äh, antakse sellest antakse teada ja seega saavad fraktsioonid seda tähistada juba täna õhtul. nüüd paluksin komisjoni presidendil härra Barrosol sõna võtta. suur tänu, proua, härra president, lugupeetud peaminister Hella Tooning-Schmidt, äh, lugupeetud parlamendiliikmed. sooviksin alustada tänades teie peaministrit